president. istung jätkub. eilse istungi protokolli vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas on vastuväiteid? ei ole, seega on äh, protokoll kinnitatud esimene päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu